sealhulgas ka meditsiinitöötajaid, kiirabiautosid, kakssada viiskümmend kooli on äh, suletud. see ei ole enam äh, selline murevaba äh, sõda, nagu seda alguses nimetati, nüüd on neid muresid igasuguseid, see on eskaleerunud, suurenenud on terrorismi oht, piirkondlik ebastabiilsus, ähm, rändeprobleemid ja nii edasi. härra Salane, ÜRO eriesindaja, mm, tuli reedel nõukogusse ja ütles, et mitte kusagil ei ole erinevus ilusate sõnade ja koledate tegude vahel suurem kui Liibüas. ÜRO Julgeolekunõukogu on kohtunud viisteist korda, et Liibüa teemat arutada ja viisteist korda on ebaõnnestunud relvarahu kehtestamine. me räägime ÜRO Julgeolekunõukogust. me kuulsime, et relvarahuks on lootust me lootsime, Eh, et eile relvarahu jõustub, aga täna hommikul eh, kuulsime, et Moskvas kokkulepet ei sõlmitud ja kindral Haftar lahkus Moskvast ilma relvarahu lepingut allkirjastamata. me oleme korduvalt öelnud, et eurooplased peavad üle saama oma erimeelsustest ja tegutsema ühtsemalt selleks, et selle olukorraga toime tulla. Saksamaa on kohe välja kuulutamas, võib-olla ta on juba seda teinud, kuulujutud käisid ringi, et täna tuleb uudis välja, aga ma veel päris täpselt ei tea, et järgmisel pühapäeval kutsutakse ametlikult kokku Berliini konverents pärast kuudepikkust ettevalmistustööd, milles meie oleme osalenud sealt peaks kokku äh, lepitama teekaart relvarahu sõlmimiseks, läbirääkimiste algatamiseks ja see võiks olla hea võimalus, eriesindajad tuli siia äh, reedeks, äh, rahvusvaheliste valitsuste esindajad olid Brüsselis, ta kohtus president Sassoli, president Micheliga, tal tal ei ole olnud võimalik äh, kohtuda kindral Haftariga, aga ta on rääkinud rahvusvaheliste kolleegidega Egiptusest, Jordaaniast ja mujalt ja üldiselt mõistetakse, et Liibüa olukord on kontrolli alt väljumas, aga mina ei saa teile kinnitada, et relvarahu rakendub või et konverents toimub Äh, viimasel äh, tippkohtumisel ma kutsusin üles rääkima Liibüast ja Iraanist, me toetasime väga Berliini protsessi, me soovisime Liibüasse reisida, aga turvalisuse kaalutlustel see ei olnud võimalik, ma ei tea, kas äh, küsimus oli tõesti julgeolekus või nad lihtsalt ei soovinud meid äh, vastu võtta, igal juhul me pidime kohtuma äh, Brüsselis, me kohtusime siin Sarashiga, aga mitte Haftariga. nüüd me oleme palunud Välissuhete Nõukogul pidada suhteid mõlema, tihendada suhteid mõlema poolega, juhul kui relvarahu sõlmitakse siis me peame hakkama se-, sellele seiret rakendama ja tegelikult ka kontrollima, et relvaembargo toimiks. aga mul on küsimus, kes seda tõsiselt tegema hakkab? me kulutame väga palju raha Liibüas, rohkem kui äh, äh, kuussada kolmkümmend miljonit viimaste aastatega. Aafrika Liit ja ÜRO agentuurid on aidanud rohkem kui viite tuhandet inimest, kes vajasid rahvusvahelist inimest ja on saatnud viiskümmend tuhat migranti tagasi koju koos äh, vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegreerumistoetustega. aga seitsesada tuhat Sahara aluse Aafrika inimest on Liibüas. ja mitte kõik ei taha nendest äh, tulla Euroopasse, enamikul nendest on töökoht ja nad soovivad jääda Liibüasse senikaua, kuni tingimused selleks äh, on olemas, aga kui olukord Liibüas halveneb, siis nad ei saa sinna jääda ja siis nad võivad soovida Euroopasse tulla ja siis on äh, meie jaoks uuesti Kesk-Vahemere rändeteed pidi suure rändesurve ohk. jah. Äh, kui me näeme siin, kes tegutsevad, siis äh, Türgi ja Venemaa, kes ei ole Kesk-Vahemerel äh, kohal, aga nemad tegutsevad mm, mõned kuud tagasi meie eurooplastena tegutsesime, me olime üksi äh,, nüüd me oleme veelgi aktiivsemad kui kuus kuud tagasi, noh, ütleme nii, enam-vähem aktiivsed, aga venelased ja türklased äh, omavad tugevat mõjujõudu, sellepärast et nad on kohapeal sõjaväeliselt kohal. mitte otseselt, mitte regulaararmee näol, aga kõik teavad, et relvade <clears throat> vool on äh, küsimus ja Liibüa on olnud selline vähk, mis kogu piirkonnas on metastaase andnud. ehk siis see suur hulk relvi ja võitlejaid Liibüas tegelikult hukutavad kogu selle piirkonna. luureraportid ütlevad meile, et meil on palju Sudaani, Süüria ja teiste äh, Lähis-Ida riikide kodanikke on jõudnud Liibüasse, et ühe või teise poole eest võidelda, nii et see on see olukord. võib-olla saame järgmise kahekümne nelja tunni jooksul häid uudiseid, võib-olla mitte. võib-olla Saksamaa korraldab konverentsi, võib-olla mitte. võib-olla õnnestub sõlmida relvavahu, võib-olla mitte, me ei tea ma loodan, et praegu on avanenud selline võimaluste aken Liibüa on rikas riik, üks rikkamaid riike Aafrikas, aga aastaid on kodanikkond olnud väga äh, harva, halvas olukorras äh,. rahvu, rahvastik on väga väike, kuus miljonit inimest ainult, see peaks olema juhtiv jõud Aafrikas, aga selle asemel juba üheksandat aastat järjest jätkub seal selline hävitav poliitiline kriis, mitte kunagi ei ole Liibüa jaoks olnud olukord lihtne, nelikümmend aastat hävitavat diktaatorlust äh,, sellest loobuda ja saada stabiilseks demokraatiaks äh, ei olnud äh, kindlasti lihtne ülesanne aga mitte keegi ei kujutanud ette, et katastroof saab olla nii hull, nagu see on praegu ja olukord saab minna veelgi hullemaks nii Liibüa kui meie jaoks. juhul me ei suuda seda konflikti kontrolli alla saada ja poliitilist äh, lahendust leida liikmesriikide ja parlamendi toega äh, on minu sooviks seda teha ja ma loodan, et et äh, meie suur osalus äh, saab toetada sellist lahendust, kus Liibüa jääb terviklikuks ja äh, saabub rahu. me ütleme, et sõjalist lahendust ei ole. aga see mantra, et sõjalist lahendust ei ole, seda me oleme korranud ka Süüria sõja kohta, sõjalist lahendust ei ole ja lõpuks lahendus on olnud sõjaline. nii et või on täiesti võimalik, et ka siinkohal juhtub sama asi. meie, eurooplased, ei taha osaleda sõjalise lahenduse leidmises, me barrikadeerime ennast ja usume, et sõjalist lahendust ei ole. aga Süürias tegelikult lahendus oli sõjaline. ja selle lahenduse leidsid türklased ja venelased, see on muutnud tasakaalu, jõudude tasakaalu äh, Vahemere idaosas ja me ei saa vältida selle kordumist Liibüas. ja see peaks olema kõikide meie jaoks väga suur mure. sest ma ei usu, et me kõik rõõmustame eh, selle üle, kui eh, Liibüa rannikule tekib suur hulk eh, Venemaa ja Türgi sõjaväebaase Itaalia vastu rännet kontrollima Äh, probleem võib tekkida nii Ida-Vahemerel kui ka Kesk-Varemehel. Äh, praegusel kellaajal ma võin rääkida ausalt. me peame selle olukorraga tegelema ja ma loodan, et lähimate tundide jooksul saabub mõni hea uudis. To... suur tänu, härra president ja nüüd äh, annan sõna fraktsioonidele rahvapartei nimel saab esimesena sõna David McAllister, palun. austatud juhataja, head kolleegid, me kuulsime just kõrgelt esindajalt olukorra kohta. Liibüas toimub praegu tõeline poliitiline draama, poliitiline ja sõjaväeline draama otse meie ukse taga ja see draama on kestnud liiga kaua ja me oleme sellele liiga vähe tähelepanu pööranud Eh, ÜRO seisukoht on teada sellest ajast, eh, sellest, eh, sellest ajatest saati, kui Haftar on tegutsema hakanud, seal aktiivsemalt on väga palju inimesi ümber paigutatud, pidanud põgenema ja paljud on hukkunud. ma arvan, et praegu, nagu me kuulsime on kõigil kohalikel vaja kestvat rahu. Saksa liidu kantsler on pidevalt toetanud püsiva rahu loomist Liibüas ja see konverents peaks järgmisel pühapäeval toimuma Berliinis ja kui see juhtub, siis aidatakse rahu loomisele kaasa sellega selge peaks olema see, et meie siin parlamendis ei räägi sellest konfliktist esimest korda ja kõik need, kes on kas otseselt või kaudselt selle kriisiga seotud, peavad aitama kaasa sellele, et see probleem lahendada. Liibüa peab saama rahumeelseks riigiks, suveräänseks riigiks. ja siis, kui see õnnestub, saame hakata rääkima uuesti ülesehitamisest seal riigis ja toetama neid Euroopa Liidu poolt aitäh. siis sotsiaaldemokraatide nimel kuulame me Kati Piirit, palun. aitäh. kõigepealt tahaksin öelda seda, kui palju ma hindan teie ausust ja otsekohesust nendes välispoliitilistes aruteludes, kui tõsiselt te neid võtate siin parlamendis. ja kuigi ma kõne ette valmistasin, kuulama järgmine kord pigem siis teie kõnet ja siis vastan sellele vabalt. kolleeg Verhofstadt täna kolleeg kindral Haftar lahkus täna eh, siis relvarahu või rahulepingut allkirjastamata eh, läbirääkimiste laua tagant ja see on eh, tohutult kahjulik kakssada kaheksakümmend tsiviilisikut, ligikaudu kaks tuhat võitlejat on hukkunud selles konfliktis, suur hulk on pidanud kodudest lahkuma ja hiljutine otsus Türgi poolt oma väed samuti riiki saata on tõepoolest teinud olukorrast varisõja praegu meie naabruses ja me peaksime vältima edasist eskaleerumist ja äh, inimeste kannatusi, välis, kõrge välisesindaja, ma hindan teie jõupingutusi ja ma olen kindel, te teete kõik endast oleneva selleks, et relvarahu oleks võimalik säilitada konverentsi korraldamine eeloleval pühapäeval on kriitilise tähtsusega ja me kõik loodame, et see toimub. ja lõpuks eh, tuleb öelda, et Liibüa rahval on vaja perspektiivi, eh, rahumeelset perspektiivi eh, ja et see oleks püsiv suur tänu. ja järgmiseks saab kõn-, sõna Javier Naart, palun. suur tänu, härra Borrell, kõik, mida te ütlesite, selle kõigega olen ma nõus. aga üllatav on see, et kõik, kes on kuulnud kohapealseid tegutsejaid, kõik nemad teavad, et praegune tragöödia on kestnud juba üheksa aastat Tripoli rünnakud ei saanud meile tulla kuidagi üllatusena, see oli ilmselge, et eh, eelmine relvarahu oli eh, selline kunstlik rahuleping, kui me Tripolis eh, kuulsime kahe osapoole esindajaid, siis, siis mingit korda Liibüas ei valitse õiguskorda kuidagi ei järgita, kuulsime ainult härra Al-Sarrajilt, kes rääkis Liibüa nimel. mina olen täielikult sõja vastu ja nagu härra Borrell ütles, asjad liiguvad praegu veelgi halvema seisu suunas. sõjaväeline tasakaalustamatus praegu valitseb Liibüas, seda ei ole võimalik lahendada sõnadega hetkel tegutsevad Türgi ja Venemaa, aga Türgi ja Venemaa on osalised vaid seetõttu, et Euroopa ei ole tegelikult koha peal tegelikult aktiivne olnud. me kuulame seda, mida ütleb meile härra Al-Sarraj, aga me ei ole kursis sellega, mis tegelikult kohapeal toimub ja kui teised endiselt võtavad meist rohkem ette, siis oleme meie ebaolulised. aitäh kolleeg Saturil on palun sõna roheliste nimel yes,. Ah, proua president, kallid kolleegid, kui me tahame toetada rahu eh, Liibüas, siis Euroopa Liit eh, tänab, toetab, konsulteerib, räägib, aga ei tegutse konkreetset strateegiat ei ole, mingisugust ühtekuuluvust liikmesriikide vahel ei looda Äh, mulle tundub, et see on Euroopa eksistentsi puudumise garantii rahvusvahelisel areenil. aga kui äh, me tahame äh, anda välisriikide kätte oma välispiiride kaitse, seda suurte inimõiguste rikkumiste hinnaga, siis me loodame Liibüa peale. nii et jah, me kõik oleme kaasosalised Liibüa äh, Äh, humanitaarolukorra halvenemises. me peame tegutsema diplomaatilisel stseenil, me peame rõhutama äh, inimõiguste kaitsevajadust, toetame äh, sisserändajaid ja pagulasi, pakume neile alternatiive kinnipidamiskeskustele, mis oleksid humaansed, aitäh. aitäh Anna Blanfisco, palun üheks minutiks ID fraktsiooni nimel. Eh, aitäh, eh, juhataja eh, härra Borrell. viiskümmend üks miljonit suur hulk eurooplasi hääletasid selle nimel, et kaitsta Euroopat, kaitsta meie piire ja teha seda Euroopa kodanike nimel Euroopa Liit mõistab või kas ta mõistab, et režiimi muutus on viinud kaasa riigi läbikukkumiseni Liibüas praegu me näeme, et roll, mis peaks loomupäraselt kuuluma meile, on midagi, mida täidavad Türgi ja Venemaa, Saudi Araabia ja Hiina tegutsevad samuti tagaplaanil ja see on kõik seitsmekümne 70 seitsmekümne aasta tagajärg, mille jooksul oleme tegutsenud peamiselt Euroopa Liidu siseselt. Vahemere piirkond äh, jääb alati meile selle, äh, selle tõestuseks, et kui me ei tegutse seal, siis me ei ole päriselt Euroopa. aitäh. edasi ECR-i nimel, palun, kolleeg. aitäh, kõrge välisesindaja, kolleegid mitte keegi selles kojas ei nimeta asja õigete nimedega. kõik, kes on Liibüast vähegi olnud huvitatud, teavad, et Erdoani ja Fayez al-Sarraji vaheline leping ei puuduta ainult Liibüat. see kõik puudutab ka Küp-, Küprost, eh, tegutsemist Küproses, Iisraelis. lihtne tõde on see, et eh, Süüriast eh, Liibüasse liigutatakse nüüd, liiguvad nüüd ka islamistid. Need, kes verisõda on pidanud seal, liiguvad nüüd Liibüa poole. Liibüas on praegu väga tagurlik seis aitäh. kolleeg Demirel, palun. aitäh, juhataja, head kolleegid. hetkel on väga habras relvarahu Liibüas ja olulist poliitilist lahendust on tõepoolest vaja. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal NATO pommitas Liibüat ja kukutas seega Gaddafi, kes oli ainuvalitseja ja selle tulemusena valitseb praegu täielik kaos, kodusõda ja varisõda. ja see eh, sõda koosneb praegu erinevatest osalejatest, lisaks piirkondlikele eh, võimudele on ka suurvõimud osalised, peamiselt eh, nafta, maagaas ja geopoliitiline mõjuvõim on see, mille pärast võideldakse, selline on praegu tõelisus ja selle nimel peavad kohalikud kannatama. ja kõrge välisesindaja Borrell peab siin rääkima ka pagulastest. Al-Seraji praegune valitsus teeb koostööd ka, ka eh, sõjaliste jõududega, eh, kes ekspordivad eh, siit sinna relvasid Eh, see relvaeksport tuleb lõpetada, kõik välisjõud peaksid taanduma Liibüast. inimesed Liibüas vajavad rahu ja mitte edasist eskaleerimist, eh, mitte varisõda. Eh, varisõja ja võidurelvastumisega ei jõua me mitte kuhugi Liibüas ega mujal. aitäh. üheks minutiks Nikolai Alavanos kolleegile, palun sõna όχι μόνο απούσα δεν είναι όπως λένε μερικοί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Jah, mõned väidavad, et Euroopa Liit ei ole koha peal aktiivne, see ei ole aga kuidagi tõsi. NATO ja ÜRO tegevuse raames ollakse koha peal ka Liibüas ja Süürias. selle mõjud Nende konfliktide mõjud on rahvastikule väga selged ja tugevad. ja NATO, Venemaa, Hiina eh, ja Türgi, Egiptus ja teised riigid on kõik kohapeal tegevad. seega on olukord väga ohtlik ja Türgi kodanlus soovib eh, omavoliliselt eh, merepiire Vahemeres paika panna seda kõike üritatakse pehmendada, aga see ei ole õnnestunud. ÜRO ja NATO leiavad, et Türgi teguts-, on strateegiline partner ja selle tagajärg on see, et rahvavõitlus imperialistliku võimu vastu eh, praegu käib ja inimesed tahavad tegelikult lihtsalt rahus elada. rahvapartei nimel palun härra Tajani jah, Berliini konverentsi me kõik ootame, loodame, et selle tulemused saavad olema positiivsed, mina ei ole aga kuigi, eh, kuigi optimistlikult meelestatud. Euroopa sees ja Euroopast väljaspool on olnud erinevaid riike, kellel on olnud eh, mõju nendes piirkondades, aga mingeid poliitilisi algatusi ei ole tegelikult rakendatud. selle tagajärjel on nüüd Venemaa ja Türgi asunud aktiivsemalt tegutsema mitte ainult Liibüas, vaid kogu Vahemere piirkonnas. me näeme, et terrorism levib, rändeprobleemid suurenevad, kui Liibüa küsimust ei lahendata ja siis ka Türgi ja Liibüa vaheline lepe, energeetika küsimus, see ei liigu meie jaoks õiges suunas, see uus eh, torujuhe, Küprose, Küprose, Kreeka Iisraeli ja teiste vaheline ühendus. see seondub ka meie energiasõltumatusega, mida peame kaitsma. aitäh. austatud kolleegid, selleks, et ka teised saaksid sõna, üritame teha lühidalt, on väga hilja, nii et kakskümmend kolm, nelikümmend ligikaudu eh, saame lõpetada ja sellepärast eh, kõige lõpus meil ka vaba mikrofoni vooru ei ole, kui kõik on sellega nõus. Läheme edasi, sotsiaaldemokraatide nimel proua Kotsolino, palun. Seguiamo con attenzione gli sviluppi, come ha detto l'alto rappresentante. aitäh nagu ka kõrge välisesindaja ütles, me järgime olukorda ping-, pinevalt igal tunnil, igal minutil tuleb, võivad tulla uudised, ootame konverentsi Berliinis, praegu on pinget väga palju ja me tunneme selgelt, milline on selle oht, kui me oma osa ei täida selles olukorras, ainus võimalus meil kuidagi oma, oma Eh, seda olukorda mõjutada, on eh, poliitilised vahendid, eh, diplomaatilised vahendid, institutsioonilised vahendid selleks, et üritada relvarahu seal säilitada ja vaatame, mida on võimalik teha Berliini konverentsil. tuleb kuidagi luua ka abi osutamise võimalused Liibüa kodanikele, eriti lastele, kes on selle õia ohv-, sõja ohvriteks, peame looma poliitilised ja institutsionaalsed eh, tingimused, mis eh, toetaksid Liibüa iseseisvust. peame ka heidutuse osas kokku leppima, peame kuidagi leidma midagi, mis aitaks meil tagada seal dialoogi ja rahu tagamise edukuse kõike ei ole võimalik diplomaatiaga lahendada, kui meil ei ole oma heidutusjõudusid, siis ei ole meil võimalik eh, oma eesmärke saavutada, me peame jätma kõike selle teiste õlule. ja see peakski olema see, millega me praegu peame tegelema. me peame seal olulist eh, osa täitma selles konfliktis, see mõjutab ka seda, mis toimub Euroopas ja see, mis seal toimub, eh, tõepoolest tulevikus Euroopa Euroopale oluliseks saab. see ei mõjuta mitte ainult Itaaliat ja Prantsusmaad, vaid kõiki teisi samuti ja palume, et asepresident ja välisasjade kõrge esindaja härra Borrell väljendaks seda eh, kogu oma ulatuses. see on parlamendile oluliseks eh, küsimuseks. aitäh Renew nimel kolleeg Rochelle. suur tänu need liikmesriigid, kes Gaddafi režiimi eh, vastu eh, tegutsesid, eh, seda, selle langetasid, nende nimel on praegu kõik need, kõik need kahjud seal. kohalikud väikesed palgasõdurid ja üksused lõikavad sellest kõigest, lõikavad sellest kõigest kasu see kõik on vastuolus meie strateegiliste huvidega Vahemere piirkonnas ja Liibüas. kui me vaatame Türgi ja Venemaa aktiivset sekkumist ja, ja Egiptuse sekkumist, näeme me, et see konflikt võib väga lihtsasti paisuda Liibüast ka väljapoole. me peame tegelema selle olukorraga, peame kutsuma Venemaad kõiki osapooli arvestama see kõik peaks viima poliitilise protsessini, mis toob rahu ja stabiilsuse sellesse riiki ja sellesse piirkonda üldiselt, aitäh! aitäh, järgmiseks roheliste nimel palun härra Markert. suur aitäh ja suur tänu härra Borrellile ka jõupingutuste eest. ma arvan, et keegi meist ei usu, et oleks lihtne Liibüas rahu tagada, aga ma arvan, et ka sõja ajal alates kahe tuhande e, sõja algusest alates e, on Vahemeres uppunud üle kolmesaja kahekümne tuhande inimese. kui rääkida inimestega, kes päästetakse Vahemerel, siis on selge, et e, Liibüas toimub samuti smugeldamine ja seepärast on ebainimlik, et meie eurooplastena aitame kaasa sellele, et need inimesed, kes üritavad põgeneda sõjakoldest, saadetakse otse teed sinna sõjakoldesse tagasi ja seepärast ongi väga kaheldav, miks me saadame need inimesed tagasi Liibüa võimude kätte, kes rannikul patrullivad, peaksime aitama neid inimesi pääst-, päästa selle sõja ja piina käest, ma arvan, et me peaksime neid inimesi e, evakueerima, me peame rohkem ka Vahemerel inimesi päästma ja ma arvan, et meie eurooplastena peaksimegi sellele keskenduma, aitäh! aitäh! kolleeg Mariani ID fraktsiooni nimel, palun üheks minutiks. suur tänu äh lääneriigid sekkusid Liibüasse selle riigi ja kõigi tema naabrite suureks õnnetuseks. Ähm, äh, praegu on sellest saanud äh, rändeteede keskpunkt. Äh, Marssal Haftari ja Sharazi vägede vahel on tekkinud, nende tegevuste tulemusena on tekkinud kaos Tobruki kaitsevad juba teist korda Türgi eriväelased äh, ja meie Euroopas ei tee midagi, samas kui president Erdoganist saab de facto juht kahele riigidele, mis äh, on randme, äh, rändeteede asupaigaks, Erdogan praktiliselt kontrollib immigratsiooni Euroopa riiki, kui Äh, naiivsed me saame olla. me tõesti ei oma sõjalist võimetust, aga meid ei ole äh, Liibüas kohal, me peaksime seal olema, sest see on ainukene koht, kus praegu võidelda isma, islamismiga. aitäh, järgmiseks härra Frakos ECR-i nimel, palun aitäh, mina esindan Euroopa Parlamendis Kreekat ja pean Kreeka esindajana tooma välja Türgi tegevuse Liibüas, kas me teame, millised on teie tagamõtted, kas siin on tõepoolest keegi, kes usub kogu seda jama, mis Erdogani eh, suust välja tuleb? me näeme, kuidas eh, Türgi Süürias eh, hulgaliselt kurde hukkas, kuidas rikutakse Kreeka riigi piiri ja nüüd saadetakse eh, sõjalisi jõude ja relvasid eh, eh, džihadistidele selles piirkonnas. me peame mõistma, mida Türgi üritab teha, nad rikuvad, rikuvad neid piire Euroopa Liidu liikmesriikidega, kuidas selle kõigega tegeleda. aitäh, härra Castaldo, palun. aitäh. austatud kõrge esindaja, eilne kohtumine Moskvas, kus osales ka härra Haftar, saadab kaks sõnumit välja. esiteks, meie diplomaatilised jõupingutused on sellised, millest ei piisa meil ei ole enam võimalust äh, olulist rolli täita, selle rolli on võtnud üle Venemaa ja Türgi. Nemad osalesid Liibüa konfliktis äh, ja osalevad seal selleks, et enda äh, huve kaitsta ja neil õnnestus saavutada ajutine relvarahu. aga see kõik loob tegelikult meie jaoks võimaluse, kui me tahame veel ühte Süüria sarnast olukorda ennetada, siis peame pühapäeval konverentsil Berliinis eh, esitama uue ettepaneku, mille, mida toetaks eh, ÜRO ja minu riik ja teised riigid nagu Tuneesia ja Nigeeria või Alžeeria Eh, samuti eh, piirkonna islamimaailm, kõik, kes on huvitatud Liibüa olukorrast, eh, saaksid seda toetada. meil on vaja teatavat neutraalsust selleks, et ühendada kõik osapooled ja saada üle meie probleemidest. aitäh, härra asepresident, sinise kaardi küsimus, kas olete nõus küsimuse vastu võtma, palun σέβομαι πάρα πολύ την άποψή σας. aitäh. ma mäletan äh, teid äh, ka eelmisest ametiajast. ma palun, et te räägiksite oma seisukohast, äh, nii et härra Borrell teid kuuleb. režiim Tripolis, valitsev režiim sõlmis Erdoganiga lepingu ja ja, ja Vahemere e, idapiirkonnas on seepärast e, eraldi majandustsoon justkui loodud. nii et mida oleks võimalik teha selleks, et Türgi tegevusele vastu seista, kuna Türgi saadab nii-öelda uurivaid e, aluseid välja Kreeka territoriaalvetesse aitäh, hea Kostas. nagu sa ütlesid, olen ma pidevalt kritiseerinud Liibüa ja Türgi vahelist kokkulepet, mis minu hinnangul sugugi õiges suunas ei liigu. ja see seab kahtluse alla Türgi ja Küprose eh, hea tahte ja ma arvan, et eh, selline ühepoolne tegutsemine Euroopa Liidu kandidaatriigilt on vastuvõetamatu, olukord eskaleerub praegu Liibüas väga kiiresti ja see võib viia tõeliselt suure konflikti puhkemiseni ja sellist olukorda tuleks igal juhul vältida. ja seepärast on Euroopa Liidu jaoks väga oluline oma kohalolu seal suurendada ja seepärast loodan ma väga, et Berliini arutelud aitavad meil jõuda konkreetsete ettepanekuteni, saavutada eh, parem olukord, enne kui on hilja. aitäh. rahvapartei nimel, palun, kolleeg. suur aitäh ja aitäh ka selle härra Borrelli analüüsi eest. pean ütlema, et meie siin ei ole analüütikud, me oleme poliitikud ja peame vastu võtma otsuseid ka oma eh, poliitiku eh, rolli raames. peaksime sekkuma, peaksime üritama lahendusi leida, kuna kodanikud seda soovivad, kuna kodanikud muretsevad rahu pärast piirkonnas härra Borrelli analüüsist eh, tundub, et Venemaa ja Türgi on juhtivad jõud selles piirkonnas. miks see nii on, kuna meie lõime sellise võimuvaakumi, nemad selle täitsid, nii et kui tahetakse rahualgatusi eh, luua piirkonnas, siis meie neid toetame, aga Türgi on loomulikult peamine probleem, Türgi käitumine loob eh, sellised olud ja sellise olukorra, kus meie väärtusi õõnestatakse ja Türgi tahab liikuda oma suunas ja kuidas keegi võiks kõhelda, see, kahelda selles, et see tegevus on provokatiivne ja me ja see kutsub meid üles leidma viisi rahu leida. me peame näitama, et meie eurooplastena oleme selles piirkonnas kohal. aitäh üheks minutiks kolleeg Pikula, palun. Raspravljamo o temi koja je zadnjih dana ostajala u sjeni napetosti u Iraku i Iraanu, a od iznimne je važnosti za Europsku uniju. täna räägime teemast, mis on Euroopa Liidule äärmiselt oluline, kui seda varjutavad Iraagi, Iraani teemad. nüüd oleme olukorras, kus Türgi, mis formaalselt on meie NATO liitlane, koordineerib tegevusi riikidega meie naabruses Venemaa on samal ajal aktiivne ja täiesti regulaarselt rikub rahvusvahelist mereõigust. katsed seda tulekahju kustutada on kukkunud läbi, Euroopa Liidu liikmesmaad ei leia ühist poliitikat, kui asi puudutab seda, kuidas Liibüa olukorda lahendada, sõjaline sekkumine ei pruugi Liibüa kaost lahendada, aga võib seda suurendada. meie poliitika Liibüa suhtes ei saa tegeleda ainult migratsioonipoliitikaga. me peame produktiivsemalt lähenema, eriti kui asi puudutab meie vahetut naabrust. Berliini protsess, koostöö ÜRO-ga peaks äh, seda, olema asi, mille me töötame. härra Signon, üks minut. aitäh. relvajõudude kasutamine Lii-, Liibüas on Erdogani poolt praegu väljapressimisstrateegia Euroopa Liidu suhtes äh, see näitab eh, nende, nad kinnitavad oma eh, tugevat positsiooni ja kas need ei ole mitte meie, kes eh, rändekriisi valdavad, kes otsustavad nende rändevoogude üle, tegelikult teeb seda Erdogan ja Türgi. Erdogan peab ainult natukene hirmutama meid suure pagulaste lainega ja kohe me, ja kohe me kohkume. Liibüa, Liibüa eh, olukorra kontrollimine aitab kontrollida ka kogu eh, rändetegevust eh, Põhja-Aafrikast ja niimoodi oleme me veelgi kehvemas seisus Türgi väljapressimise osas, kui me olukorra käest laseme. peame näitama, et me oleme väärilised vastased. peame tegema kõik võimalikku selleks, et Türgi relvajõud Liibüast kõrvaldada ja olukorra kontrolli iseenda kätte võtta. aitäh! E- suur aitäh! konservatiivide kõneleja härra Vidanza, üks minut signor presidente onorevoli colleghi la guerra per procura che si sta combattendo in libia dimostra ancora una volta l'inconsistenza. see kuulutamata sõda liibüas näitab kui järjepidev pidetu on euroopa liidu seisukoht isegi härra borrelli südamlik äh, sõnavõtt on lihtsalt demonstratsioon sellest kui võimetu euroopa liit on viimase viimasel ajal oleme näinud et inimesed on käitunud häbitult, me näeme tuhandeid äh, põgenikke, Türgi sekkub nii, nagu tahab. ja sõda on tegelikult meie äh, värava taga. ka Itaalia valitsus, tuleb tunnistada, on samuti näidanud, et tema ei suuda tegutseda kõik see avaldab väga suurt mõju meie riikidele, meil on vaid paar päeva selleks, et suunda muuta vältimaks katastroofi. Johannes Laagos järgmisena, palun. aitäh, mind üllatab ja ma olen vihane. selle peale, mida ma enne härra Borrelli kuulsin, te tunnistasite, et Venemaa ja Türgi tegelikult juhivad seda piirkonda ja kui me räägime Türgist, siis me räägime kandidaatriigist, kelle käed on verised, kes on tapnud miljoneid süütuid inimesi ja nüüd me lihtsalt ignoreerime seda, me näo, et me ei näe, pole olnud, pole näinud. ja nüüd me ütleme, et see valitsus tunnistab, nemad on sõlminud kokkuleppe Erdogani mõrvaritega. Nad on võtnud eh, džihadistide väed, saatnud need Liibüasse ehk probleem on tulnud Euroopale lähemale. ta annab relvi Saridžile ja me tunnustame Saridži äh, valitsust, see on mõeldamatu. praegusel hetkel on konflikt, mis toi-, konverents toimub Berliinis paar päeva, seal osalevad Alžeeria ja teised ning ka Kreeka. Kreeka, nii häbi kui see ka ei ole, teda pole isegi kutsutud, meil pole õigust seista Türgile vastu, meie oleme Euroopa Liidu liige. miks te olete alati Türgi poolt, teate mis? me ei lase asjadel niimoodi jääda. me ei lõpeta oma võitlemist, me kaitseme oma koduriiki igal võimalikul moel. mõned inimesed öö, äh, pööravad pilgu ära, aga te peate tegelikult meiega arvestama ja meid silmas pidama, pidama. asepresident Otmar Karas äh, PPE-st on meie järgmine kõneleja, asepresident, teie sõna. asepresident hea asepresident. aega jääb üha vähemaks. rahu säilitamine ja loomine meie naabruses, vahetus naabruses justkui ei olekski oluline. mul puudub praegu justkui äh, Eh, poliitiline otsustusvõime või sellest jääb meil praegu vajaka. ja see kajastab tegelikult eh, seda, milline on meie varjupaiga ja rändepoliitika praegune olukord. mitte ainult eh, Lähis-Ida piirkond ja see võimuvaakum, millele juba viidati see kõik meelitab ligi Venemaad ja Türgit. meil on võimalus nüüd nädalavahetusel Berliinis eh, sellel kohtumisel näidata üles algatusvõimet Euroopa poolt. meil on võimalus võtta asi eh, oma kätesse, nii et ma palun teid väga, et te näitaksite Berliinis, et meie oleme tegutsemisvõimelised. suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel proua Reena, palun. suur tänu, härra Borrell, te kirjeldasite äh, Liibüa olukorda, see on täiesti vastuvõtmatu Liibüa äh, tsiviilelanikkonnale, see on ohtlik piirkonna stabiilsusele, nii Magrebile kui ka Sahelile, mida te mainisite, ja see on ka ohtlik Euroopa julgeoleku seisukohalt. sellele lisandub inimõiguste massiline rikkumine Liibüa territooriumil, äh, blokeeritud immigrandid, kel, keda äh, smugeldatakse. Siam, Segiami kadumine, äh, keda nüüd otsitakse võib-olla kuue kuu ja samuti naiste väärkohtlemine. Äh, Liibüa võimud on juba autoritaarsed, aga Venemaa ja Süüria sekkumine samuti ei tähenda ju mudeleid, mis kaitseksid inimõigusi. seetõttu on Euroopa sekkumine vajalik diplomaatilise plaanil, plaanis Berliini konverents, loomulikult vahendaja roll osapoolte vahel ja loomulikult ka inimõiguste ja demokraatia kaitse. suur tänu, järgmiseks saab sõna proua Asima Kopulu, palun aitäh, proua äh, esimees, kolleegid. see on, äh, meil on kohustus ja vajadus midagi teha Liibüa olukorra pärast, sest meie kannatame Euroopas nende tagajärgede all. niisiis tervitame Berliini konverentsi, mida siin korraldati. me näeme, et Türgi nõuab. ta töötab selle kavatsuste memorandumi põhjal, mis neil Tripoliga on ning nad on lahkunud läbirääkimiste laua tagant. see memorandum, see kokkulepe Türgi ja Liibüa vahel on rahvusvahelise õiguse vastane. see ei anna meile mitte mingisuguseid õiguslikult siduvaid äh, tulemusi, härra Borrell, te peate Sarajevi ja Erdogani äh, käest nõudma, et nad selle kokkuleppe puruks rebivad ja vähemalt sellega näitavad, et nad tahavad äh, rahuläbirääkimistele minna Need korduvad provokatsioonid ei ohusta mitte ainult ohtu äh,, rahu, vaid ka Euroopa Liidu enda usaldusväärsust nüüd ja tulevikus. aitäh. siis annan ed sõna edasi järgmisele kolleegile, palun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 Erdogan ja Putin on need, kes loovad uut Liibüat. me peame üle saama üks, ühehäälsusest, mis, mida liikmesmaadelt nõutakse, see takistab meil tegutsemast. ja see, mis toimub Hassani ja Sarajevi vahel, ei aita kuidagi kaasa meie usaldusväärsusele. ma loomulikult tahan dialoogi, kuid kahjuks head kavatsused sõda ei lõpeta on väga oluline, et me tegutseme, et me kehtestame relvaembargo. meenutan John Kennedy sõnu. me ei tohiks iialgi karta läbirääkimisi. samuti ei saa aga me ka läbirääkimisi pidada hirmust lähtuvalt. aitäh! aitäh, üheks minutiks, palun järgmine kolleeg. aitäh, äh, president Liibüas hoolimata paljudest kavatsuste protokollidest ma näen, et Euroopa Liit on otsustanud mitte tegutseda, jätnud platsi vabaks Venemaale, USA-le ja Türgile. relvaembargo, sellest on räägitud, selle on aga Egiptus, Türgi ja teised lihtsalt äh, kukutanud. Tripoli valitsus on see, kes määrab praktilised reeglid Erdogani poolt, nad kauplevad relvade, narkootikumidega ja sõjaliste kaup-, äh, nõuandjatega. no me näeme džihadistlikke rühmitusi Süüriast, kelle mõju äh, suurendab riske äh,. destabiliseerides piirkonda ning äh, kahjustades ärisid, eriti Itaalia ärisid ja rikkudes inimõigusi kuhu liiguvad Euroopa rahad? minu küsimus on selles, Äh, minu küsimuse tulemusena tea-, äh, tuli välja, et ÜRO äh, delegatsioonid teavad, et suur osa rahast, mis läheb kinnipidamislaagriteks, et see läheb aga miilitsale, teistele, teistele organisatsioonidele, see on skandaalne. Euroopa poliitika on selgelt läbi kukkunud, seda näitab Euro-, Venemaa, Türgi ja USA kohalolek piirkonnas aitäh, proua esimees äh, äh,, proua äh, härra Borrell. Liibüa olukord ei saa meid kedagi äh, külmaks jätta. see on muutumas peaaegu uueks Süüriaks, sest Türgi-sugused riigid näiteks. Nad sekkuvad nii, nagu tahavad, neil on oma mõju. Nemad kehtestavad ennast seal, meie seisame käed rippu ja ei tee midagi. peaaegu me nagu kannustaksime neid Erdogan püüab äh, ohjad enda kätte saada, mis te arvate, et otsus, mis Berliinis tehakse, ükskõik milline see on, on asi, kas te tõesti arvate, äh, et see on midagi, mis jälle Türgile kaardid kätte mängib ja peame vaatama võimalust, kuidas taas rikutakse ähm, seaduse ülimuslikkust ja seda teeb Türgi oma sammudega. Euroopa Liit, härra Borrell, ei saa nendes arengutes maha jääda, aitäh! következik egy percre ugyancsak az SND. aitäh. kolleeg Inšir, palun sotsiaaldemokraatide nimel. härra äh, esimees, härra Borrell kümme aastat tagasi tundus nii, et tunneli teisest otsast paistab valgus. me püüame saavutada demokraatiat, turvalisus Põhja-Aafrikas. ma olen täiesti veendunud selles, et demokraatia võidaks. aga see, et Liibüas on õigusriik ja demokraatia jätkuvalt unistus kõigepealt on vaja vaherahu. et see oleks ka formaalne vahe ähm,, vormistatud vaherahu. Euroopal võib olla suurem juhtiv roll, kui see paneb äh, olulised põhimõtted oma tegevuse fookusesse ja esimees kinni- äh,, katkestab kõneleja, härra Bardella järgmine suur tänu, president, äh, nagu kõikide suurte rahvusvaheliste teemade puhul Euroopat ei ole kohal. Äh, Süürias äh, mitte mingit rolli, Iraani ja USA konflikti puhul mitte mingit ja Liibüa kriisi puhul mitte mingit rolli jällegi, need on Türgi ja Venemaa, kes on jala maha pannud selles meie jaoks väga strateegilises regioonis ja äh, see on äh, muuhulgas liit, mille mitmed liikmed ei kõhelnud tõukamast Liibüat äh, kodusõjal sellesse olukorda. president Sarkozy kindlasti vastutab selle katastroofi eest ja samuti ka mitmed NATO liikmed. Gaddafist loobumist nõudnud Äh, isikud tekitasid Aafrikale arenguprobleemi ja avasid suured äh, immigratsiooniteed Euroopasse. Mm. Teie liit on tekitanud väga suuri probleemi, probleeme selle kaudu, et on eelistatud liidu huve äh, liikmesriikide huvidele. aitäh. suur aitäh nende kõnede eest ja nüüd uuesti sõna härra Borrellil, välisasjade kõrgel esindajal, palun. ma võin jagada mõned seisukohti teist Äh, mõned teised kommentaarid on lihtsalt soovmõtlemine. tuleb tööd teha, tuleb äh, paluda äh, Erdoganil lõpetada tema leping Saratšiga, ma võin ju proovida. probleem on selles, et me ei ole Liibüa osas olnud ühel meelel vaatame tõele näkku, meie eurooplastena oleme olnud äh, erinevatel seisukohtadel Süüria osas, Liibüa osas. ja nüüd võib-olla maksame selle eest oma hinda, selle eest, et me ei ole suutnud välja pakkuda poliitilist lähenemist, mida jagaksid kõik liikmesriigid. on tõsi ja see, sellest on kahju, et Türgil on oma roll, aga Türgil on oma roll ja Venemaal on ka oma roll. viimased uudised, mis minuni on jõudnud, on sellised, et Haftar ei allkirjasta relvarahu, ta keeldub selle allkirjastamisest, sest ta eh, ei ole nõus selle lepinguga, mille Sarraj valitsusjuhina, legitiimse valitsusjuhina on eh, sündi-, sõlminud Türgiga, aga ta on valmis eh, tulema Berliini. nii et hea uudis on see, et vaatamata sellele, et relvarahu ei ole, Berliini konverents siiski toimub. ja seal võib olla suudame teha esimese sammu poliitilise kokkuleppe suunas. võib-olla te olete jälginud neid avaldusi, mida me oleme teinud Liibüa kohta, välissuhete nõukogu poolt ja kõrge esindaja enda poolt. loodame, et Berliinis tekib võimalus leida kokkulepe poolte vahel ja seejärel peame hakkama selle lepingu täitmist jälgima ja see eeldab kahte asja, esiteks relvarahu rahu seire, teiseks relvaembargo kontroll ja ma esitan Välissuhete Nõukogule konkreetsed ettepanekud selle kohta, kuidas Euroopa saaks nende kahe ülesande täitmisel suurema rolli, vaatame, kas meil on piisavalt tahet selleks, et tegutseda kõik koos ja alata oma suhetes või, või sekkumises Liibüasse uut perioodi ähm,. nagu ma ütlesin äh,, ma olen nõus paljude teie kommentaaridega, ma ei saa ükshaaval kõikidele küsimustele vastata, aga ma võin kokkuvõttes öelda, et kui Berliinis saavutatakse kokkulepe, siis järgmise sammuna tuleb relvarahu ja siis poliitiliselt peaks Euroopa Liit äh, rohkem hakkama tegelema Liibüa küsimustega. suur tänu kõrge esindaja kommentaaride eest ja nende sõnadega lõpetan ka selle arutelu